kahekümne minuti pärast ma loen teile ette valimiste tulemused. ja see on siis asepresidentide valimiste tulemused. kuussada kuuskümmend häält anti, üksteist olid kehtetud, kuussada nelikümmend üheksa kehtisid hääled soov võitud enamus oli kolmsada kakskümmend viis häält, kakssada kuuskümmend kuus Roberta Angelili, kakssada viiskümmend üheksa Isabel Düron, sada viiskümmend üheksa Mihhail Kaminski, sada nelikümmend üks Silvana Foherin, kakssada nelikümmend kaks Macmillan Scott, kakssada üheksakümmend kaks Michelangel Martinez Martinez, kakssada kaheksakümmend kaheksa Dagmar Berend, kakssada seitsekümmend kuus Libero Gerent ja kakssada kolmkümmend üheksa Paul Schmidt, kolmsada kolm Alejo Vida Quadras, kakssada seitsekümmend neli Diana Wallis, kakssada kolmkümmend üheksa Raino Viljand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 asepresidendi kohta tuleb endiselt täita ja see tähendab, et meil tuleb korraldada valimiste kolmas voor. kui ei ole vastuväiteid, jääb kandidaatide nimekiri samaks. E, nie słyszę uwag. Kandydatury z drugiej strony ma ei kuule vastuväiteid. see